Äh, fraktsioonid SED, EKR, ALDE, Rohelised, EFTD ja ENF on esitanud erinevaid taotlusi äh, komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmiseks, need äh, nimet-, komisjonide koosseisu nimetamised lisatakse käesoleva istungi protokollile, kui istungjärgu lõppe, istungi lõpetuseks ei ole vastuväiteid esitatud, võetakse, on need kinnitatud ning alates äh,